kaks nädalat tagasi me käisime Nigeris meie delegatsiooniga selleks, et tutvuda eh, asjaga, mida nimetatakse näidis-eksemplariks. Euroopa Liit eh, teenib, eh, koolitab piirivalvureid ehm, tegelema paljude lisa aspektidega, näiteks terrorismi ja inimkaubandusega. tegelikult seal kohapeal öeldi, et inimesed jätkuvalt rändavad, sellepärast et neid äh, piinatakse. kolleeg Le Breton. aitäh, proua president. nagu Marrakechi leppega ÜRO-gi usub Brüsseli komisjon et sisseränne on paratamatus, millega tuleb leppida ja isegi võimalus, mida kasutada. komisjon soovib seda soodustada kolme hullumeelse meetmega, Dublin neli eh, määrus, mis jaotab sisserändajad Euroopa riikide vahel vastavalt kohustuslike kvootide süsteemile, kaks, seaduslike sisserändevõimaluste loomine, kolmandaks, piirikontrollist loobumine välispiiril vaatamata sellele, et välispiiride kontroll on eh, liikmesriikide poolt loodud eh, Schengeni absurdse lepingu vastukaaluks. ning ükski nendest läbi ei lähe, Junckeri plaan kaks tuhat viisteist eh, sada kuuskümmend tuhat sisserändajat ümber paigutada, millele mitu Euroopa riiki esitasid vastuheidet oma siseriikliku identiteedi säilitamiseks, kukub läbi Euroopa rahvad on surem, väljasuremisohus ning äh, nad ei soovi seda teed minna. Brüsseli komisjon läheb ka põhja, sellepärast et ta ei kuula Euroopa rahvaid ja komisjon kaob. härra Coelho. suur tänu, juhataja. lugupeetud volinik, lugupeetud Rumeenia esindaja. iga päev on üks inimene hukkunud sellel aastal juba, püüdes meie piirile jõuda. ja varem on olnud niimoodi, et iga saja saabuja kohta ük-, on üks hukkunu siin tippaastal seitsekümmend viis protsenti saabujatest langeb üksikute riikide õlgadele. Ar-, arvestades populistlikke tendentse, võiks arvata, et tagasisaatmine vähemalt äh, sujub, aga tegelikult ei ole see teps mitte nii. kolmkümmend seitse protsenti oli ähm, tagasisaatmise tõhusus aastal seitseteist me olime võimelised survet avaldama Frontexile ja me peaksime seda uuesti tegema vaja on äh, varjupaigaametit, mis toimiks ühte nendest kaheksast äh, meetmest. mida teie teete eesistumise ajal, kas nõukogu lõpuks ometi kuuleb seda või kuulab, mida parlament ütleb? tegevusetus mõjutab mitte ainult neid, kes otsivad kaitset meie riikides, see mõjutab ka meie imagot kogu maailmas, sellepärast et see näitab, et meil on ähm, raskusi põhiväärtustega ja, ja samuti ka populismiga võitlemisega. härra äh, kolleeg Niidemüller. Az elmúlt hetek eseményei, a földközi tengeren hánykódó menekültekkel teli hajók. jah möödunud äh, nädalal, äh, nädalatel äh, nägime, mis juhtus selle laevaga Vahemerel ja see illustreerib suurepäraselt meie olukorda. me oleme silmakirjalikud ja ei soovi rakendada uut Dublini raamistikku ja see näitab ka seda, et nõukogu ei soovi oma ülesandeid, ülesandeid korralikult täita, nii et ma arvan, et meil oleks tarvis äh, uut äh, ajutist äh, kokkulepet ja selle uue mandaadiga peaks tagama migrantide ümberasustamise, kes nüüdseks on saabunud. kes seda ei soovi teha, selles osaleda, peavad maksma oma tegevused toetuse eest. seega oleks, kutsun üles ajutisele, ajutise lahenduse leidmisele, sest vastasel korral me ei suuda üldse edasi liikuda, aitäh. aitäh, ma soovisin teid lõpuni kuulata, enne kui annan sõna järgmisele kõnelejale, Vistisen. suur tänu. sajad tuhanded seadusevastased immigrandid jõuavad Euroopa piiridele igal aastal. ja siit arutelust jääb selline mulje, et inimesed justkui toetaksid seda seadusevastast tegevust. Äh, suur enamus selles parlamendis tundub arvavat, et me peaksime legaliseerima umbes miljoni inimese Euroopasse tuleku igal aastal. Need inimesed ei suuda siin Euroopas lõimuda sellepärast on väga oluline, et Taani jääks sellest integreerimishullusest eemale, mis siin parlamendis on. ainus mõistlik lähenemisviis on nõukogus ja sellepärast me loodamegi, et nõukogu jätkuvalt seisab vastu komisjoni ja parlamendi hullumeelsetele püüdlustele, me peame peatama seadusevastase migra-, äh, rände, enne kui see Euroopa lõhestab. aitäh, proua Albiol Guzman! aitäh, kõigepealt me otsustasime nii-öelda piirid sulgeda, et keegi ei saaks tulla siia, siis me otsustasime, et las nad surevad Vahemerel. me sunnime neid merele minema ja kasutama maffiat, sellepärast et muul moel Euroopasse ei saa. ja päästevõimalused ka puuduvad, äh, ei ole lihtsalt äh, piirivalvureid ja merepäästet. nüüd on siis järgmine strateegia, et ärme lubame neid isegi mitte Aafrikast lahkuda. piirivalve ja uus koloniaalrežiim, need kokkulepped Aafrika riikidega, kus äh, pakutakse neile Euroopa rahasid selleks, et inimesi laagrites orjadeks muuta, kuidas seda kirjeldada, Euroopa on tegelikult oma piirid kehtestanud Aafrikas nii-öelda. ja üle kogu Euroopa toimub see, aitäh. Eh, kolleeg Zamit Dimik, Dimek. suur tänu, juhataja kui me mõtleme möödunud nädala sündmustele, siis ei saa jätta ähm, ikkagi adumata seda, et lõpuks leidis lahenduse see neljakümne üheksa inimese probleem, kes nädalaid olid laevadel, nende hulgas oli viis last. aga see tähendas peaministrite vahelist siit telefonikõnesid ja sekkumist. volinik Avramopolos, ma arvan, väljendas väga õigesti, et Euroopa ei tohiks olla selline. me, me vajame jätkusuutlikku mehhanismi, mille aluseks on meie väärtused, solidaarsus. ja, ja me ei peaks iga üksikul juhul hakkama mõtlema, et kuidas siis nüüd teha me oleme näinud, et suured riigid avaldavad suurt survet väikestele, me ei saa sellega leppida. äärmiselt oluline on ka see, et me selle probleemiga tegeleksime, meil on väga selget tagasisaatmispoliitikat vaja, et tagasi saata need inimesed, kellel ei ole õigust meie, meile tulla ma sooviksin tänada volinikku kiidusõnade eest Malta aadressil, te ütlesite, et te lähete Maltale, me ootame teid Malta lavasüli eh,. kolleeg Moraes. suur aitäh. väga ruttu on kätte jõudmas meie ametiaja lõpp, kolm kuud on ainult aega. ja tunne on, et kõik, et kordub jälle see, mida me oleme varem näinud Maltal ma sain mm, parlamendisaadikuks äh, Malta hakkas äh, esimeste hulgas neid pagulasi vastu võtma, nüüd oleme samas punktis. ja, ja kas tõesti meil on nagu miraaži äh, tunne, kui ähm, me mõtleme, et kas meil pole siis ühist poliitikat? meil on vaja mingisugust ühist poliitikat sellepärast et Sea-Watchi ja CI äh, katastroof kordub ja tuhanded inimesed saavad jälle surma. meil on kolm kuud võimalust ja me peame selle mm, võimaluse ära kasutama, meil ei olnud kvalifitseeritud hääleenamust Austria eesistumise ajal. pöördun Rumeenia poole, palun püüdke eda-, kasutada ära seda võimalust, meil on kolm kuud aega, teeme selle asja ära. aitäh, üks minut, härra Radev. tänan, proua president, daamid ja härrad. täna räägime kriisist Vahemeres. samas ei ole meil tegelikult praegu kriisi, meil ei ole tohutut arvu saabujaid, ent Euroopa Liit on patiseisus. kuidas ümber paigutada nelikümmend inimest? ning seda pärast äh, tuhandete sisserändajate ümberpaigutamise nurjumist Kreekast ja Itaaliast, pärast äh, Euroopa varjupaiga ja sisserändesüsteemi reformi nurjumist. daamid ja härrad tulevaste varjupaiga ja sisserändekriiside eh, lahendamiseks on vaja lõpetada süsteemi reformimine, et oleks selge, kes vastutab eh, varjupaiga taotlejate eest, kes menetleb taotlusi ja kuidas eristada varjupaiga taotlejad majandusliku taustaga sisse, majandusliku, majanduslike põhjustega sisserändajast. tuleb, eh, tuleb leevendada välispiiririikide koormust. kõik liikmesriigid peavad kandma vastutust sõltumatult sellest, kus nad asuvad. aitäh, härra Kester, üks minut. head kolleegid, mõne päeva eest me olime tunnistajaks küünilisele mängule neljakümne üheksa inimeluga ning see, see küüniline mäng sai lõpuks lahenduse Sea-Watch kolme ja Sea-Oi pardalt kaheksateist päeva jooksul traumatiseeritud inimesed said Maltal maale. varsti kerkib sama küsimus aga uuesti. kas lubatakse laevad sadamasse, kuhu neil mereõiguse alusel minna on ja inimesed jagatakse Euroopa Liidu riikide vahel või nurjub kogu süsteem jälle meil on vaja soovi, seda soovivatest liikmesriikidest moodustada koalitsioon, kes lepivad kokku valemis inimeste jaotamise kohta. nõukogu keeldub endiselt tõsiselt läbi rääkima Euroopa Parlamendi otsuse üle, Dublin nelja üle, mis näeb ette just solidaarse lahenduse, millest kogu aeg on räägitud. no ometi see on see solidaarne Euroopa, mille poole me püüdleme. Euroopa Liit peab lõpuks eh, looma omaenda merepäästesüsteemi, et lõpeks see õudus Vahemerel. Um... aitäh, härra Mandl, üks minut. aitäh, proua president, head kolleegid. ei kuskil mujal maailmas ei armastata inimõigusi ja, ja põhiväärtusi nii nagu Euroopas ning ei lähe elu nii hästi kui Euroopas. Euroopa on, on seetõttu positsioonis, kus ta peab, kus ta peab vastavalt tegutsema ja vastavatele väärtustele vastavalt tegutsema. inimesi, kes hädas on, aitama. ent Euroopal on selleks vaja süsteemi, mis võimaldaks vastu võtta inimesi, kes on tõesti hädas ning süsteemi, mis ei toeta kuritegelike inimeste salaja sissetoojaid praegu aga Balkani, Vahemere kuritegelike, kuritegelikud ähm, sisserändekoridorid toimivad, neid tuleb piirata, need tuleb tagasi tõrjuda, me peame kaitsma välispiire ning me peame tagama lõimumise Euroopa Liidus neile, kes tulevad ja kes vastu võetakse ja keda meil Euroopa tööturgudel vaja on. proua Kienge, üks minut aitäh. rohkem kui aasta tagasi öö, äh, otsustati öö, äh, siin öö, äh, Dublini määruse öö, reformi üle, see oli uuendusmeelne, julge ja laienes solidaarsusele, ilma selleta oleks öö, illusoorne arvata, et me suudame rännet kuidagi ohjeldada kui me ei pane kindlalt paika äh, vastutust ja kui me ei taga äh, äh, migrantidele õigusi, siis jääb ainult oodata, et Aquariuse häbiväärne juhtum muutub tavapäraseks praktikaks. seega me peame oma humaansuse uuesti üles leidma, me peame austama inimeste õigusi inimelu on püha ja selle eest peamegi võitlema. me peame ka panema paika õiguse maabumiseks, õiguse maale laskmiseks ja sellele peaks järgnema vastuvõtu, õigus vastuvõtule ja seega tuleks lõpetada igasugune demagoogia, tuleks äh, Äh, äh, tegutseda äh, lepingute kohaselt, seda peaks tegema nõukogu ja peaks võtma arvesse ka ÜRO seisukohti, aitäh. aitäh, proua. mul on päris palju vaba mikrofoni taotlejaid, teen oma parima, esimesena Lopez Aguilera, üks minut. aitäh, proua president. me räägime üha uuesti sama juttu varjupaiga teemadel üha uuesti ja uuesti. nõukogu torpedeerib protsessi. Euroopa kodanikud soovivad, et nõukogu küsivad nõukogult, et mida ometi te tegite Lissaboni lepingule allkirja andes? rahva, Euroopa Parlament on oma panuse andnud sellesse protsessi. meil on vaja vastutustundlikku süsteemi, mis võimaldab kõigil äh, osaleda varjupaigataotluste menetlemisel. aga praegu on asi otseselt nõukogu väravas, meil on vaja varjupaigapoliitikat, mis oleks euroopalik ja me ei saa seda, neid küsimusi lahendada üksteisele helistades iga kord. sest inimesed ju surevad ning me peame tõsiselt võitlema kuritegelike organisatsioonidega, tänu kellele kogu see süsteem toimub, proua Tomatitš, palun. austatud president, mõned liikmesriigid on, on osalenud ja hea meelega osalenud, ent mitte kõik. osad õigustavad aga kuritegelike riikide toetamist ning äh, paljudel juhtudel nendes riikides üldse mingit äh, riiki enam ei ole, toimivad ainult kuritegelikud rühmitused. see tähendab, et Euroopa Liit peaks äh, kahekordselt panustama praegu välispiiridel. et peatada inimkaubitsejate poolt inimeste salaja Euroopasse toimetamine varjupaiga ja sisserändepoliitika selleks, et see toimiks peaks, peaks jagama inimesed kolme rühma. majanduslikel põhjustel sisserändajad, põgenikud ja, ja siis sisserändajad. ning kohtlema neid vastavalt nende vajadustele, praegu seda ei tehta. ja see on probleem, mis tuleb lahendada. mevrouw de voorzitter, commissaris, 2019 austatud volinik, kaks tuhat üheksateist tuleb väga oluline aasta, me peame näitama Euroopa kodanikele, et me suudame probleeme lahendada. seetõttu Euroopa Parlament soovibki väga selget äh, varjupaigapoliitikat. Giefer Hofstadt ja proua Stevens, me ei soovi avatud piire, me soovime ühtset Euroopa varjupaiga taotluse menetlust, kus ei toimu nii-öelda sobiva liikmesriigi valikut taotleja poolt. me soovime solidaarset lahendust ning lahendust, mis toimib kiiresti, me soovime kaitsta lapsi, me soovime võidelda inimeste salaja sissetoojatega ja reformida Dublini süsteemi. liikmesriigid ei saa üksi selle, seda lahendada, ainult Euroopa Liidu tasandil on võimalik need küsimused lahendada kui me manipuleerime arvudega, soovime inimesi hirmutama, hirmutada, siis äh, see on häbiväärne. ma sooviksin Euroopa Komisjonilt äh, karmi poliitilist lähenemist. härra Soli. aitäh. äärmuslikud parempoolsed äh, saavad üha rohkem toetust Euroopas, nagu näiteks Andaluusias kus äh, see, see üks strateegia oleks nendega kaasa minna, teine võimalus oleks isoleerida paremäärmuslased, nagu Rootsis seda on tehtud. veel üks lähenemine on populistlik ja lihtsustav. taaskord pärinevad need retseptid äärmusparempoolsetelt varjupaiga sisserände valdkonnas. seetõttu ongi meil kulunud aastaid Dublini reformist rääkimiseks, aastaid oleme rääkinud varjupaiga ja sisserändesüsteemi reformimisest. liikmesriigid on osutunud võimetuks kokku leppima, mis näitab, et meil on tohutu puudus solidaarsusest ning tahtest äh, luua ühised lahendused ning loobuda teatud suveräänsuse osast. nõukogu peaks lõpetama egoistliku käitumise. aitäh, proua Kuneva! κύριε πρόεδρε τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα της μεταναστευτικής κρίσης μαλώνουμε ακόμα neli aastat pärast э, rändekriisi algust nääkleme me endiselt selle üle kui palju iga riik äh, pagulasi ja sisserändajaid vastu võtab mitte selleks et neist oma kodanikud teha vaid lihtsalt selleks et nende juhtumeid menetleda see on häbiväärne kui nõukogu ja eesistuja ütlevad, et probleemiks on teisesed rändevood ning solidaarsus ei seisne nende inimeste ümberpaigutamises. aga mis see solidaarsus siis on? laagrite ehitamine ja raha eraldamine. teisene liikumine on paratamatu. seni, kuni uksed on suletud ning seni, kuni sõjad jätkuvad negatiivne on rääkida, me ei tohiks rääkida ebaseaduslikest sisserändajatest, sest sõda on ebaseaduslik, relvakaubandus ebaseaduslik. kui palju naisi ja lapsi peaks sure, peavad veel surema, enne kui me suudame need sõjad peatada, aitäh! viis vaba mikrofoni taotlust on rahuldatud, vabandust nende ees, kes veel soovisid sõna, kahjuks on selleks eraldatud aeg läbi, annan sõna volinik Avramopolosele vastamiseks. Eh, just before you speak indeed you were among one of the first but i do apologise i'm under strict instructions. frankly if this were my decision this is. see on tõesti väga olutine, oluline arutelu, ma saaksin, võiksin anda sellele rohkem eh, aega, kuid ma pean eh, siiski piirduma sellega, mis on minust kõrgemal otsustatud. nii et ma ei saa siin rohkem erandeid teha, palun volinik Avramopoulos aitäh, tänan kolleegidele selle väga ajakohase arutelu eest, ma olen kindel, et edu on tarvis saavutada. selle poole me ka püüame, nii nagu paljud teist ka rõhutasid arutelu käigus, on tegemist praegu Euroopa viimase võimalusega. me ei tohiks öö, Äh, oma jõupingutusi siin äh, tagasi äh, hoida. komisjon on igati valmis teie ja nõukoguga tegema igakülgset koostööd Euroopa asüülisüsteemi reformimisel. sooviksin tänada selle selge häälse toetuse ülesnäitamise eest tegutseme edasi äh, aktiivselt ja jõuliselt äh, ja igal rindel, et äh, ja vastuseks Sophie Intveltile, kõik meie ettepanekud on laialdase poliitika lahutamatud ja vajalikud osad, ma saan aru, et see on teie jaoks väga tundlik küsimus ja ähm, ma äh, saan äh, kinnitada, et me vaatleme kogu äh, problemaatikat tervikuna. ja rände valdkonnas tuleb ka öelda seda, et kõik meie tegevused on omavahel seotud ja nad peavad nii-öelda üksteisega ühilduma. Euroopa Liidu asüülireformi lõpuleviimine on hädavajalik, et mm, illegaalset äh, rännet mm, peatada, tõkestada teisest liikumist, et ei toimuks äh, kuritarvitusi ja tagada seda, et äh, asüülitaotlusi vaadataks läbi kõikjal kiirelt ja õiglaselt. ja ähm, selle ähm, paketi eesmärgiks ei ole mitte ainult piirata ebaseaduslikku rännet, vaid ka äh, lõpetada inimkaubitsejate tegevus. partnerlus ja tugevdatud koostöö Aafrika partnerriikidega on meie töö keskmes. Äh, Euroopa, äh, Aafrika hädaolukorra usaldusfond on andnud konkreetseid käegakatsutavaid tulemusi ja oleme ka äh, tegutsenud selles suunas, et äh, piiririigid äh, Vahemere ääres tuleksid toime oma rahvusvaheliste kohustuste täitmisega. nii et me peame tegema koostööd lähteriikidega ja Euroopa riikidega. ja viimaks peame jätkama oma tegutsemist äh, välispiiride paremal haldamisel. Äh, meil on äh, mm, kümne tuhande ranniku valvaja projekt olemas, me oleme oma osa siin teinud ja selle ettepanekuga tuleb nüüd edasi liikuda. me oleme nüüd peaaegu valmis. head kolleegid, me peame tulevikuks valmis olema ja tulevik on ettenägematu, et ettenägematu ja see on meie kõigi huvides, et me selleks valmistuksime. me ei saa endale enam lubada äh, selliseid ajutisi ja kaootilisi lahendusi. nüüd on aeg tõesti sõnadelt tegudele üle minna. ja praegune äh, valimiste aasta äh, näitab ka, et kuidas kodanikud äh, meile äh, hinnanguid annavad. meie kodanikud ootavad meilt äh, paljut ja nad loodavad meie peale ja ma loodan, et me saame neid arutelusid jätkata ka oluliste õigusloomeliste projektide üle ja jätkem Euroopa tulevikule tugev pärand, aitäh! aitäh, volinik, nüüd annan äh, sõna äh, riigisekretär Vova Tšiotile nõukogu esindajana. lugupeetud parlamendiliikmed, äh, daamid ja härrad. olukord on tõesti keeruline. eesistuja teeb koostööd komisjoni ja liikmesriikidega, et leida lahendus, mis Äh, tagaks meile ennustatava olukorra, äh, võttes arvesse rahvusvahelist äh, õigust ja pannes paika ka tõhusa asüüli- ja tagasisaatmispoliitika. komisjon kutsus eelmise aasta lõpul nõukogu üles tegutsema edasi ja leidma Dublini määruse osas Äh, sobiva lahenduse, mis rajaneks vastutusel ja äh, solidaarsusel ja äh, millega oleks ka tagatud merepäästeoperatsioonid. seega lähtume meie eesistujana nendest põhimõtetest. eelmised eesistujad on teinud suuri jõupingutusi, et jõuda kõigile sobiva lahenduseni kuid me ei ole, kuid ei ole suudetud kompromissis kokku leppida. nagu juba selgitati, on selge, et see kokkulepe peab hõlmama endas sidusa ja ühtse lähenemise erinevaid aspekte. Rumeenia eesistuja kavatsebki äh, sellest lähtuda. nagu ma ennist ütlesin, püüame me leida lahenduse, mis tagaks ennustatavuse, võttes arvesse rahvusvahelist mereõigust ja äh, millega ka kaasneks tõhus äh, äh, asüüli tagasisaatmispoliitika ja komisjoni äh, äh, toetus on väga oluline koos liikmesriikide toetusega, äh, seda oleme ka viimatiste sündmuste valguses tõdenud, meil ei piisa ajutistest lahendustest. Euroopa Liidu kodanikud ei vääri seda, et olukord jääks lahendamata. samal ajal jätkame ühise, ühtse Euroopa asüülisüsteemi reformi, et jõuda äh, äh, äh, sidusa äh, lahenduseni mis toimiks ka tulevikus. tänu äh, kõigi ühiste jõupingut-, tänu kõigi ühistele jõupingutustele saame me selles suunas hästi edasi liikuda. suur tänu tähelepanu eest! aitäh, äh, aitäh kolleegidele koostöö eest selle olulise arutelu käigus, see on nüüd lõppenud, aitäh! E nüüd algab eh, nõukogu eesistujariigi Austria ülevaade nõukogu ja komisjoni avaldused. Eh, meenutan eh, kõigile, et siin ei ole vaba mikrofoni ega ka sinise kaardi küsimusi ette nähtud. prima di dare la parola enne kui ma annan äh, sõna kantsler äh, Kurzile, sooviksin äh, tänada Austria eesistujat tõhusa koostöö eest Euroopa Parlamendiga. saime osaleda üritusel, äh, äh, mis käsitles Euroopa Liidu ja äh, Aafrika koostööd ka see, seda saab väga positiivselt hinnata, seal osalesid ka härra Juncker ja härra Tusk ja seega nüüd annangi sõna kantsler sebastian kurzile austatud president parlamendi president austatud komisjoni president austatud daamid ja härrad fraktsioonide esimehed ja austatud parlamendiliikmed mul on hea meel et mul on taas võimalus siin kõneleda Euroopa Parlamendis ja seekord rääkida Austria eesistumise tulemustest. meil on selja taha jäänud kuus kuud intensiivset tööd väga tiheda töökavaga, ent väga, kuus kuud väga head koostööd Euroopa Parlamendiga ning tahaksin alustadagi sellest, et tänan parlamenti ja nõukogu hea koostöö eest viimase kuu, kuue kuu vältel ning tänan toetuse eest meie eesistumisele. oma eesistumisperioodi vältel panustasime ulatuslikule koostööle Euroopa Parlamendiga ning Juliane Bogner-Strauss ja Karolin Edstadlerit tahaksin tänada, kes täiskogu istungitel Austriat esindasid tahaksin aga tänada ka teid kõiki eh, saja kuuekümne ühe kolmepoolse läbirääkimise koosoleku eest, mis toimunud on ning eh, millel kolmkümmend, viiskümmend kolm kokkulepet sõlmiti. tänan neid kõiki, kes selles osalesid parlamendi ja komisjoni poolt ning tänan kõiki, kes olid valmis kompromissideks tahaksin tänada ka Austria eesistumise meeskonda, meie suursaadikut Niki Mašikit ning samuti Aleksander Scheinbergi ning äh, nende vastavaid meeskondi nii Brüsselis kui Viinis. kuna iga eesistumine on pelgalt lüli ketis, siis tahaksin tänada meie trio partnereid Eestit ja Bulgaariat ning kasutada ühtlasi võimalust soovida kõike head Rumeeniale järgnevaks kuueks kuuks, mis tulevad väga intensiivsed. austatud daamid ja härrad, käisin juulikuus siin ning ütlesin siis, et me ei tohiks võtta Euroopa Liitu iseenesestmõistetavana, vaid eh, iga päev üritada teda paremaks muuta. ning kui sisulistes küsimustes tekivad rasked arutelud, siis ütlesin ma tooma, toona, et äh, alati on rohkem äh, seda, mis meid ühendab, kui seda, mis võiks meid äh, üksteisest eraldada ning täna tahaksin öelda sedasama. Euroopa Liiduna oleme alati probleemi ees, mis seisneb meie struktuuride keerulisuses ning otsustusprotsessi pikkuses ja isegi võimatuna näivuses. et kuna nii palju on asju, mis meid ühendavad mida me ühiselt lahendama peame, siis mingit alternatiivi sellele koostööle ja vajadusele kompromisse leida ei ole. mul on hea meel, et viimase kuue kuu vältel on meil õnnestunud jõuda teiega koos nii mitmelegi kompromissile ja niimoodi liigutada Euroopa Liitu, liikuda Euroopa Liiduna edasi õiges suunas mitme sammu võrra seoses Brexiti ja nüüd alustaksingi sisuliste küsimuste käsitlust seoses Brexiti ja seotud küsimustena, küsimustega. juulis eesistumist alustades äh, oli meie ees ülesanne tagada kahekümne seitsme ülejäänud liikmesriigi ühtsus ning täna tahaksin Michel Barnier'd ja komisjoni presidenti tänada nende läbirääkimiste eest, sest meil on õnnestunud ja neil on õnnestunud ja me üritasime neid toetada selles, et tagada kahekümne seitsme Euroopa liikme, Liidu liikmesriigi ühtsus läbirääkimistel. Euroopa Liit on nendes läbirääkimistes Ühendkuningriigiga käitunud viisil, mis ei pane meid endale midagi ette heitma. no me rääkisime läbi ja sõlmisime kokkuleppe, mis on tasakaalus ning isegi koostasime avalduse, poliitilise avalduse tulevaste suhete kohta isegi kui hääletuse tulemus täna pärastlõunal peaks Ühendkuningriigis tulema negatiivne, ning järgnevad kuud rasked, loodan ma ikkagi, et meil õnnestub ka edaspidi Euroopa Liidu kahekümne seitsme liikmesriigi ühtsus säilitada ning leida ühtne lähenemine nõukogu komisjoni ja parlamendi osalusel. Austria ka pärast eesistumise lõppu teeb kõik selleks, et niisugust lähenemist toetada. lisaks Brexitile äh, rõhutasime Euroopa kaitseb meid põhimõtte all kolme asja, esiteks võitlus ebaseadusliku sisserändega ja julgeoleku tagamine, teiseks konkurentsivõime ja heaolu, kolmandaks naabruspoliitika. sest kui me tahame tagada turvalisuse Euroopas, siis tuleb meil tagada ka stabiilsus või seista stabiilsuse eest meie naabruses. esimeses valdkonnas julgeolek ja sisserändepoliitika. hoolimata jaotusküsimuse blokeeringust õnnestus meil eh, saavutada edusamme läbirääkimistel kolmandate riikidega, Egiptus näiteks, aga ka teised riigid, meil õnnestus tagada äh, et äh, pääste toimub mitte ainult Euroopa laevade poolt, sellepärast et see on siis alati seotud Euroopasse pääsemisega, vaid et järjest rohkem äh, tegeleb päästmisega ka Liibüa rannavalve, Egiptus ja teisedki ning äh, see tähendab, et inimesed, kes päästetakse, viiakse tagasi Põhja-Aafrikasse, see tekitab olukorda. või on tekitanud olukorra, kus praegu üheksakümmend viis protsenti vähem inimesi saabub Euroopasse kui aastal kaks tuhat viisteist ning äh, kõige olulisem äh, ei ole loomulikult saabujate arvu vähenemine, vaid äh, surmajuhtumite arvu vähenemine Vahemerel. praegu on olukord niisugune, et, et peamine Itaalia Vahemere, Vahemere marsruut on sisuliselt lõpetanud oma toimimise. meil viimastel kuudel praktiliselt seal saabujaid enam ei ole. meil on õnnestunud jõuda kokkuleppele ka siseministrite vahel Frontexi mandaadi osas. Frontex saab tulevikus teha tugevamat koostööd kolmandate riikidega ning ehm, saab täiendavad pädevused endale. mis puudutab Frontexi personali, siis eh, oleme avatud komisjoni ettepanekutele ja toetame neid sellest plaadist ning ma kutsun teid üles suhtlema oma riikide valitsustega ja poliitikutega, sellepärast et nende hulgas on inimesi, keda tuleb veel veenda. mis puudutab jaotusvalemi vaidlust, siis üritasime eh, mitte selle vana ettepanekuga jätkata, vaid esitada uue ettepaneku. kohustuslik solidaarsus võiks olla selle tunnussõna ning tänan komisjoni toetuse eest meie ettepanekule. mis puudutab konkurentsivõimet ja heaolu, seda teemat, siis heaolu kestlik äh, tagamine siin oleme panustanud siseturu tugevdamisele ning mul on hea meel, et äh, enamus avatud ettepanekuid digitaalse siseturu valdkonnas on saanud endale lõpliku lahenduse, nagu näiteks küberturvalisus või siis äh, ringhäälingu määrus samuti tegelesime ka internetihiiglaste õiglase maksustamise teemaga. meil õnnestus nõukogus äh, saavutada niisuguse üldise arvamuse pöördumine, olgugi et lõplikku otsust veel ei ole. ja ma palun teilt toetust taas kord oma liikmesriikide juhtide veenmisele selle vajalikkuses, sest skeptikuid on endiselt jätkusuutlikkus on väga oluline Austriale ning siin on mul väga oluline, et meil õnnestus äh, vähendada CO2 heitmeid, äh, näitajaid äh, raskeveokite osas ja sõidu, sõiduautode osas, siin toimusid edukad kolmepoolsed läbirääkimised kantse, võitlus kantserogeenidega töökohtadel ning äh, Euroopa Tööohutusameti või agentuuri loomine on samuti asjad, mida tasub mainida. konkurentsivõimeline ja tugev Euroopa Liit vajab ka kaasaegset eelarvet ma möönan, et MFF läbirääkimised mitmeaastase finantsraamistiku kohta, kui need toimuma, kui need algasid, olin ma väga skeptiline selles suhtes, kas äh, on võimalik jõuda eduka, eduka tulemuseni. aga ma läksin siiski komisjoni presidendiga kaasa, üritasime teha kõik, mis võimalik, nii kiiresti kui võimalik ning komisjoni presidendil oligi õigus, meil õnnestus saavutada märksa rohkem, kui ma algselt äh, ootasin ning meie eesistumisperioodi lõpus detsembris õnnestus meil üle anda niisugune täielik läbirääkimisteks valmis pakett ning ma loodan, et need läbirääkimised jätkuvad nüüd hea tempoga. kolmandaks, kolmas oluline valdkond, naabruspoliitika. Austria on praegu väga tänulik selle eest, et Lääne-Balkan on praegu Euroopa Liidu prioriteet. väga meeldiv on näha positiivseid arenguid mitmes Lääne-Balkani riigis, näiteks nimevaidluse lahenemine Makedooniaga. ning kahe peatüki avamine, Serbia ühe peatüki avamine läbirääkimistel Montenegroga, need on väga olulised regioonile Euroopa väljavaadete andmisel. ma loodan, et Rumeenia ja ka järgnevad eesistujad jätkavad Bulgaaria poolt alustatud prioriteediga, Bulgaaria poolt seatud prioriteediga Lääne-Balkani suunal. president Tajanit tänan väga koostöö eest Aafrika Foorumi raames Viinis koos Aafrika Liidu juhtidega üritasime panustada Aafrika majanduslikku arengusse ning selleks, et parandada elamistingimusi Aafrikas ja mitte, mitte jätta Aafrika Hiina investeeringute äh, kureerida. saime osalenud Aafrika riikide esindajatelt väga positiivset tagasisidet ning suur tänu kõigile, kes selle foorumi võimalikuks muutsid. viimane asi. oluline on käsitleda veel ühte teemat, mis Austriale meie ajaloost tulenevalt on eriti tähtis võitlus antisemitismiga ja, ja, ja sionismi. Viinis äh, antisionismiga äh, korraldasime kongressi juudi kogukondade esindajatega ning detsembris äh, võeti vastu nõukogu järeldused selle teema osas. tänan kõiki riigipäid ja valitsusjuhte Euroopa Ülemkogus meie toetuse eest, mille me saime äh, sest väga oluline on, et äh, me Euroopa Liiduna mitte lihtsalt ei nendiks, et äh, juutidel ei ole väga kindel, juudid ei tunne ennast kõigis liikmesriikides enam väga kindlalt, vaid astume samme see, selle kindlustunde tagamiseks. tänan komisjoni, tänan president Junckerit, tänan Euroopa Parlamenti, iseäranis president Tajanit ja aga samuti kõiki riigipäid, valitsusjuhte, liikmesriike, hea koostöö eest, konstruktiivse koostöö eest meie eesistumise ajal. oleme teinud omalt poolt kõik selleks, et anda panus Euroopa Liidu tugevdamisse, kompromisside leidmisse ning konkreetsete tulemuste saavutamisse. mul on hea meel, et paljudes valdkondades on see meil õnnestunud ning luban teile, et Austria jätkab aktiivselt tööd Euroopa Liidu tugevdamise nimel ning teades, et äh, siin on õhus juba valimiskampaaniad, siis soovin kõigile, kes veel kord Euroopa Parlamenti või uuesti Euroopa Parlamenti kandideerivad, äh, soovin neile kõigile edu valimisvõitluses ja loodan, et valimisvõitluse käigus peetakse palju asjalikke arutelusid Euroopa Liidu tuleviku osas, seda on meil vaja, ent loodan, et need valimisvõitlused ja arutelud toimuvad väärikalt ja vastaspoolt austades, sest seda on meil Euroopa Liidus vaja ja liikmesriikidele vaja. suur tänu hea koostöö eest nende viimase kuue kuu vältel ning soovin Euroopa Liidule edu! aitäh, kantsler. ja aitäh selle eest, et äh, olete pühendunud äh, ka võitlusele antisemitismi vastu ja usuvabaduse tagamisele. ja meil tuleb varsti ka holokausti täht- äh,, mälestus, mälestuspäev. järgmisena saab sõna äh, Jean-Claude Juncker, komisjoni president aitäh! hea president, daamid ja härrad parlamendiliikmed, austatud liidukantsler, austatud ministrid, Austria valitsuse liikmed, saadik, suur osa Austria ja, ja paljud Austria eesistumisega seotud inimesed, kes siin on. ma ei hakka kordama seda, mida liidu kantsler rääkis. Austria eesistumise bilanss on muljetavaldav, saavutatud kokkulepete arv nõukogu komisjoni ja parlamendi vahel sada kolmkümmend neli teemat said käsitletud ja läbi räägitud sõlmiti kolmkümmend, äh, seitsekümmend kolm poliitilist kokkulepet. ja kui nüüd võrrelda bilansi plaanis, mis on saavutanud Aust-, seda, mis on saavutanud Austria ja mis on saavutanud teised, kellel toodeti võib-olla rohkem, siis võib öelda, et Austria poolt saavutatu on igati muljetavaldav, välja arvatud üks erand. mina oleksin soovinud, et Austria liidu valitsus sellel äh, oleks äh, suutnud oleks suutnud jõuda, leida endast nii palju jõudu, et toetada ÜRO rändelepet. kantsler teab, et ma olen temaga mitu korda eh, telefoneerinud sellel teemal, olen rääkinud sellest ja eh, ja on, ja öelnud ka, et vastupidine saadaks väga negatiivse signaali, sest Austria on eesistuja. ent samuti eh, möönda tuleb, et Austria pole ainus riik, kes ei toetanud leppe sõlmimist. mina seda seisukohta ei mõista, siiani ei mõista, kuidas seda teed võib minna, aga kui see väike nüanss autobiograafiliselt niisugune nõrk punkt kõrvale jätta, siis ei ole mul komisjoni presidendina mingeid etteheiteid Austriale, sest vastupidiselt kartustele osutus Austria eesistumine eesistumiseks, mis tõesti teenis Euroopa huve ning Euroopa Liidu seisukohtade plaanis asjadele vaadates soovin, et selliseid eesistumisi oleks meil veel, nagu Austria oma oli. mulle väga meeldis, et meie komisjonis ja saime alati loota Austria eesistumisele, liikmesriikide ühtsuse tagamisel Brexiti läbirääkimistel, see polnud lihtne. vastupidiselt sellele, mida arvatakse. et need arutelud toimusid sageli mitte ainult ülemkogus, vaid ka mitmesugustes alamates organites ja Austria igal pool toimis hea läbirääkimiste juhina ning on selles plaanis ära teeninud tunnustuse mul on väga hea meel, et et nõukogu eesistuja Sebastian juba mainis seda äh, komisjoni ettepanekutega seoses välispiiri osas, äh, et Austria neid toetas. ma tunnustan seda, et komisjoni ettepanekuid äh, selles valdkonnas on täiendatud Austria ettepanekul ning aastani kaks tuhat X eh, saame me tõenäoliselt kümnetuhandelise kogu Euroopa rannikuvalve ametnikest. ning praegu on komisjoni president ja Austria seda endiselt toetamas ja üritasid üritanud eh, seda ettepanekut jätkata ja elus hoida. ma ei saa küll väga kaua rääkida, sest mul hääl saab otsa, aga igal juhul nii palju, kui seda on, tahaksin eh, tahaksin osutada nõukogu mõnes mõttes kahepalgelisusele. meilt nõutakse piiride küsimustes väga palju, me teeme oma ettepaneku ja ja, ja siis seda ei toetata. kui meilt midagi nõutakse, siis toetatagu meie, meie poolt välja pakutud, kui see on samasuunaline sellega, mida sooviti, või siis ärgu meilt midagi soovitagu. tänan Austriat ja liidu kantslerit selle eest, et, et nad maksimaalselt toetasid komisjoni ettepanekuid. olen tänulik ka selle eest, et me suutsime edasi liikuda Tööohutusagentuuriga seoses. ma mäletan, Sebastian, kuidas me sellest rääkisime eh, sinu büroos ning ma soovitasin sul sellega edasi liikuda ning Austria seda tegi, hoolimata, et väga palju kahtlusi sellega seoses oli ka minul, et kas see ikkagi nii läheb. ning ka mm, pangandus äh, amet saab varsti tööd alustada. ka äh, töö, tööohutusagentuur on, on väga, väga oluline, et oleks tõestigi inimene, oleks tõesti võimalik töötavaid inimesi, töötajaid kaitsta, nii nagu on, nagu need asjad toimuvad teistes valdkondades, näiteks pangandus. MFF siin tuleb Austriat äh, igati tunnustada hoolimata algsetest kahtlustest, mis nõukogus tõstatusid, õnnestus Austria eesistujal saavutada seda, mida varem ei ole saavutatud, et nii vara selles protsessis on läbirääkimiste pakett saanud lukku. nii et nõukogu ja parlament Äh, parlament on toimunud reeglina, toiminud reeglina kiiremini, saavad nüüd hakata konkreetse ettepaneku üle läbi rääkima. ning loodetavasti saavutavad selle, et oktoobris õnnestub meil see protsess lõpetada. nii et äh, siin on mul ainult kiidusõnad Austria eesistujale, ma tean, kui keeruline on selle paketi kokkusaamine, selle, see paketitamine, võiks öelda, ma ei tea, kuidas seda sõna tõlgitakse nüüd teistesse keeltesse, aga öelda ma tahtsin seda, et Austria äh, hoolikalt ja mõistlikult pani kokku ettepaneku, mida meil on vaja selleks, et edasi liikuda finantsperspektiivi küsimusega tänan Austriat ka antisemitismivastase võitlusega seoses saavutatud edusammude eest. ma ei lootnudki, et niisugune asi võimalik on. ja et äh, tekib olukord Euroopa Liidus, kus juudid kardavad oma usust rääkida. Austrial on eriti põhjust antisemitismi teemal sõna võtta. ning äh, kui ma käisin Viinis mõned kuud tagasi ja kohtusin Viini juudi kogukonna esindajatega, siis ma ütlesin, et Euroopas ei ole kohta äh, võõravihale, rassismile ja antisemitismile. ning Austria lisaks nende sõnade toetamisele näitas tegudega, et me seda tõesti